You're not in Bucharest. Alexander is on the way. Hmm? Yamsov is on the way for your Libyan. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. kas on midagi öelda päevakorra kohta? ei ole. teiseks on minu poolt äh, kaks teadaannet. kõigepealt rääkisime sellest, et äh, järgmisel aastal peame koosolekuid äh, kontsentreerituvalt tegema, mitte nii nagu praegu, et meil on täna pool päeva, järgmine nädal äh, pool päeva. me peame koosolekuid rohkem kokku koondama. võib-olla see õnnestub meil, peame vaatama ka, kuidas äh, teised komisjonid oma koosolekuid äh, korraldavad. igal juhul teemat tuleb käsitleda ja me ei saa lubada seda, et meil on komisjoni koosolekud ainult äh, poolte päevade kaupa, nii et tuleb vaadata, kuidas see tehniliselt on teostatav, kui komisjoni koosolekutele aegu jagatakse. meil on äh, Egiptuse valimistulemused äh, ja hoolimata sellest, et äh, mitmeid kordi on hääli üle loetud, on äh, härra Mursi endiselt äh, enamuse häältest saanud. nüüd vaatame, kas saavutatakse kokkulepe ka sõjaväega või ühiskond lüheneb positiivne on see, et president Mursi teatas, et ta esindab kotku ühiskonda ning et äh, kaitseb ka kristlaste õigusi. seda tingimata ei olnud oodata moslemi vennaskonna kandidaadilt, et ta hakkab äh, kaitsma ka vähemuste õigusi ja seda tuleb igati tervitada. ühiskonna jätkuv lõhenemine ei ole kasulik, see võiks tuua endaga kaasa äh, sündmused, mis oleksid vägagi murettekitavad. kas teil on märkusi? ei ole? siis äh, edasi järgmine päevakorrapunkt, Kuuba režiimipoolne jätkuv äh, daamid valges liikumise represseerimine. kolleeg äh, Tomas Kaminski, kas ta on kohal ja ta võiks äh, teha meile lühikese sissejuhatuse sellesse kirjalikku küsimusse, mille ta saatis Euroopa Komisjonile, palun. Äh, suur tänu, esimees, austatud kolleegid, suur tänu võimaluse eest rääkida teemal, mis äh, peaks olema Euroopa Liidu Lõuna-Ameerika poliitika keskmes, ma viitan inimõiguste küsimusele Kuubas. ma saatsin kirjaliku küsimuse kõrgele esindajale Catherine Ashtonile, mis äh, puudutas äh, daamid Valges Damaste Blanco liikumise jätkuvat represseerimist. Need naised võitlevad oma meeste isade, poegade, vendade ja teiste meessugulaste vabaduse eest, neid äh, paljusid on rünnatud, pekstud, nende kodusid on äh, lõhutud. me peaksime suhetes Havana režiimiga seda asjaolu kindlasti arvesse võtma Euroopa Liit on Havana kõige suurem äh, majanduspartner, üks kolmandiku äh, Kuuba kaubandusest toimub Euroopa Liiduga, pooled äh, välisinvesteeringud ja pooled turistid tulevad Kuubasse Euroopa Liidust. ei ole imekspandavat äh, meie demokraatlike riikide ühendustena hindame vabadust üle kõige ja olgugi me ütleme, et Euroopa Liidu välispoliitika üks eesmärke on demokraatlike süsteemide tugevdamine ja inimõiguste kaitse, siis meie tegevusetus näitab, et Kuubaga me laseme asjadel minna nii, nagu nad äh, lähevad tihtipeale meid pimestab äh, saare looduslik äh, ilu ja me vaatame mööda sellest, äh, mida tähendab elu Kuubal, see tähendab vaesust ja riigi domineerimist. alates kahe tuhande kolmanda aasta mustast kevadest on paljud emad surnud, nähtmed nägemata oma poegi, kes on vangis, lapsed kasvavad üles ilma isadeta, naised kasvavad üles ilma meesteta. aastal kaks tuhat üheksa nõukogu kinnitas üle oma pühendumust äh, eesmärgistatud äh, dialoogile Kuubaga ja ma tahaksin küsida, et äh, kus on tulemused? kahjuks me ei kohanda oma poliitikat Kuuba oludega. kaks tuhat üksteist on äh, vangistatud neli tuhat dissidenti võrreldes äh, aastaga kaks tuhat kümme, kui neid vangistati tuhat kaheksasada. mulle meenub äh, Castro kuulus ajalooline kõne, ja ma olen kindel, et äh, ajalugu äh, mus-, mõistab äh, Castro hukka kui represseerija ja inimõiguste allasuruja ja kindlasti saabub ka see päev, mil kuubalased saavutavad oma vabaduse ja siis mõistetakse kohut ka meie üle ja siis sel päeval nad küsivad meie käest, Euroopa Liidu käest, kus olite teie, kui meie virelesime haiglas ja vanglas kui me oleme vait, kui me ei räägi äh, totalitaarse režiimi vastu, siis nad küsivad meilt, et kus olite teie, kui meie võitlesime oma väärikuse eest ja daamid äh, valged küsivad meilt, et kus olite teie, kui meie mehi, lapsi ja isasid peksti ja hoiti Castro vanglates kinni ja seetõttu peab Euroopa Liit äh, rohkem toetama äh, ja olema rohkem solidaarsem Kuuba vangide ja nende sugulastega. kuubalased ise peavad otsustama, kuidas muuta oma riiki. isiklikult tahaksin ma öelda, et kriminaalne Castro režiim väärib Abraham Lincolni sõnu, et need, kes ei võitle vabaduse eest, ei vääri seda ka ise tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa ütles Johannes Paulus äh, teine Poolas, et äh, tõusku teie hing kõrgustesse äh, ja valvaku selle maa üle. ja ma loodan, et needsamad sõnad ja see muutuste vaim saabub ka Kuuba kohale, tänan. suur tänu, kolleeg ja nüüd äh, annan sõna Euroopa Komisjonile, vabandust, välisteenistusele, nagu see nüüd on, sõna võtta. ja kui välisteenistus äh, teatud tähtaja jooksul ei vasta kirjalikule küsimusele, siis äh, tuuakse küsimus äh, väliskomisjoni päevakorda ja seetõttu see küsimus siin päevakorras ka on, nii et see on ka viide välisteenistusele teinekord õigeaegselt küsimustele vastata, aga nüüd on teil igal juhul võimalus siin sõna võtta ja sõna saab välisteenistus, palun Visentin. härra Visentin, palun. Thank you, Mr President um.... aitäh, härra esimees. ma sooviksin viidata sellele vastusele, mis kahekümne esimesel mail lugupeetud parlamendisaadikule eh, saadeti vastuseks sellele kirjalikule küsimusele tänane sõnavõtt äh, parlamendiliikme poolt oli küll veidi äh, laiapõhjalisem ja kõiki neid äh, küsimusi see kiri ei hõlmanud. ma annaksin sõna härra Talukirole, kes vastutab Kariibi piirkonna küsimuste eest meie teenistuses. palun. Thank you very much, president, thank you. aitäh, härra esimees inimõiguste küsimus ning poliitiliste vangide küsimus Kuubal ja uued vahistamised on sellised teemad, millest kõrge esindaja on täiesti teadlik, me jälgime neid sündmuseid pidevalt inimõigused on äh, suhete keskpunktis kolmandate riikidega, kaasa arvatud äh, Kuubaga. kahe tuhande kaheksandast aastast äh, peale on meil poliitiline dialoog Kuubaga ja selle käigus oleme me kasutanud kõiki võimalusi tõstatada neid küsimusi üksikasjalikult Kuuba võimudega suheldes. me oleme seda teinud ka teistel tasanditel oma missiooni kaudu Havanas kontaktide kaudu äh, Kuuba võimudega. meie missioon Havanas jälgib äh, pidevalt äh, kõiki teemasid, mis seonduvad inimõigustega Kuubal ja kõiki inimõiguste eest võitle-, kõikide inimõiguste eest võitlejate saatust, kaasa arvatud Damas de Blanco. ja me vaatame, millised on need äh, muutused äh, poliitiliste vangide ähm, äh, saatuses ja vaatame, milline on mõju, milline on nende erinevate liikumiste mõju poliitiliste vangide vabastamisele. lõpetuseks ütleksin nii nagu alguses, et äh, inimõigused on äh, meie suhete keskmes kõikide maailma riikidega, kaasa arvatud Kuubaga. Äh, suur tänu ja proua Komas, palun. Mr Chairman, I would like to härra esimees, ma sooviksin küsida komisjonilt, äh, vabandust, välisteenistuselt, kas me saaksime enam üksikasju nende kontaktide kohta, mis äh, Euroopa Liidu ähm, delegatsioonil on olnud äh, Kuuba inimõiguste aktivistidega, kaasa arvatud Damas de Blanco liikumisega. ja Euroopa Liit on kohal olnud, on äh, öelnud välja enda seisukoha, äh, kaasa arvatud parlament on oma suhtumist välja näidanud Sahharovi auhinna omistamisega Damas de Blanco liikumisele ja me teame, et äh, siin on tooni vahe, kui me vaatame, kuidas parlament ja kuidas komisjonid asju äh, käsitleb äh, ja inimõiguste teema on meile alati olnud väga oluline. ja minu küsimus on, kas äh, Kuuba delegatsiooni puhul äh, siis kontaktid võimudega ja siin nendin, et tõepoolest need kontaktid on viinud mõningate vangide vabastamisele. kas äh, me tõepoolest toetame siis neid inimõiguste eest võitlejaid Kuubal. hiljuti oli meil äh, kohtumine Kopenhaagenis Ameerika kolleegidega. Äh, härra Dias-Ballard, kes väga valjuhäälselt kaitseb äh, inimõiguslaste seisukohti Kuubal ja tundus, et äh, õhkkond on veidi muutumas, ta samuti ähm, nentis, et embargo tegelikult ei toonud endaga kaasa soovitud tulemusi. ja loodetakse, et see olukord muutub, ähm, õhkkond muutub mõistlikumaks pärast seda, kui ähm, Fidel Castro lahkub ja sureb. ja seda on oluline arvesse võtta ka parlamendi suhtumises ja me peaks äh, kindlasti säilima kontaktid äh, inimõigusaktivistidega Kuubal. Gracias, señor presidente. Quisiera eh, recordar a los miembros de... aitäh, härra esimees. meenutaksin kolleegidele, et Kuuba on Ladina-Ameerikas ainuke riik, mis ei ole Euroopa Liiduga seotud mingi partnerlus- või koostöölepinguga. ja eh, härra esimees, ma leian, et see on eh, meie eh, enda viga, et sellist lepingut ei ole. härra Kaminski, küsimus tegelikult peegeldab meie kõikide huvi selle teema vastu. kui me räägime inimõiguste rikkumistest, põhiõiguste rikkumistest, Äh, siis me ei saa kindlasti kuidagi äh, ähmaselt äh, mitmetähenduslikult reageerida ja jääda bürokraatia kütkesse pidama. me peame kinni pidama nendest lubadustest, mis on antud juba oma esindajate kaudu, samuti peame arvestama Sahharovi äh, auhinda, Alessandro Bajaha viibis ka siin kohal teised ei saanud seda auhinda vastu võtma tulla. eelmine parlamendi koosseis, koosseisus olin mina selle delegatsiooni eesotsas, kes tegeles Mehhiko ja Kuubaga ja püüdsin alati ka seda välja tuua, suheldes Kuuba võimudega oluline on see, et isegi kuigi me soovime sõbralikku dialoogi äh, Kuuba võimudega, ähm, peame me siiski rõhutama, rõhutama, et kui kellelegi selline auhind määratakse, siis nad peavad saama seda tulla ka äh, väärikalt vastu võtma. nüüd, äh, kui Euroopa Parlament on määramas ise enda inimõiguste esindajate äh, siis äh, see ähm, on midagi, mis äh, käsitleb seda teemat äh, üldiselt, universaalselt. meid huvitab inimõiguste seisukord ka nende kuubalaste puhul, kes ähm, on Ameerika Ühendriikides ja õigus oma riigist lahtuda ja sinna uuesti tagasi minna on ähm, midagi, mis peaks olema kõigil ja seetõttu me andsime ka Tamas de Blancole Saharovi auhinna. Ühendriigid samuti soovivad normaliseerida suhteid Kuubaga, nagu ka meie, kuid nad, kuid me peaksime lubama, Kuuba võimud peaksid lubama siiski inimestel riigist lahkuda, selleks et mingeid auhindu vastu võtma tulla. ja minu seisukoht on, et põhiliseks näitajaks, et edusamme on saavutatud, on see, et äh, Saharovi auhinna saajad saavad äh, kasutada oma vaba liikumise õigust. me oleme palju kuulnud sellest, et äh, Kuuba on muutumas ja et kas nad nüüd järgivad Hiina või siis Vietnami või Tai eeskuju. mõningaid edusamme on tõepoolest saavutatud, mõningaid vange on mm, vabastatud, kuid tegelikult nad ei oleks tohtinud üldse sinna vangi sattuda. ja meie peaksime siiski rõhuma sellele, et inimesed on äh, võidelnud oma äh, väärikuse eest võidelnud ja me peame neid sellega ka tasustama, et nad saaksid tulla sellele auhinnale järele. ja üks märkis ka minu poolt kõigepealt, äh, mis puudutab äh, kolleeg Salafranca poolt öeldud, siis me peaks tõesti siin või Kuubal üritama siiski auhinda üle anda, mida on komisjoni esimehena palju Kuubasse kutsutud või Kuubale kutsutud, aga ma olen alati need küllakutsed tagasi lükatud, kuna meil ei ole olnud võimalik äh, Sahharovi auhinda üle anda aga võib-olla peaksime Saharovi auhinnaga tegema sama, mis tehti Nobeli auhinnaga Birma puhul. tuleks koos parlamendi presidendiga läbi vaadata, kellel ei ole lubatud auhinda vastu võtta ja siis selle teemaga uuesti tegeleda see oleks ju tõesti väga hea žest ja võib-olla ka välisteenistus saaks meile siinkohal abiks olla. ja võib-olla selgitage, mida tähendab äh, Lady Ashtoni ametlik vastus. see puudutas seda, et äh, Kuuba valitsus peaks jätkama juba tehtud edusamme äh, Kuuba lastele vabaduste tagamisel ja nii edasi, ühesõnaga selgitage, millist edu nad on siiamaani üldse sel val-, selles valdkonnas saavutanud, aitäh! ja sõna on teil. Thank you, Mr President um.... suur tänu. mis puudutab um rahumeelset opositsiooni Kuubal ja kontakte nendega, siis meie delegatsioonil on aktiivne dialoog nendega, inimesed tulevad meie delegatsiooniga rääkima, saadavad meile oma sõnumeid läbi selle kanali. samuti käivad meie delegatsiooni inimesed äh, rääkimas rahumeelse opositsiooni esindajatega. delegatsioon koos teiste Havannas olevate saatkondadega osalevad inimõiguste töögrupis, mis mitte ainult ei hoia kontakte dissidentidega, vaid kutsub regulaarselt inimesi ka oma töörühma koosolekutele tahtsid seal erinevaid teemasid laata. nüüd spetsiifilisemad sammud, mis on astutud koos dissidentidega. siin tuleks vaade, vaadelda Euroopa Liidu tegevust üldisemalt, mitte ainult välisteenistuse oma. kodanikuühiskonna esindajatega, koostööd erinevate üksustega seal ning nii Euroopa Liitul kui ka liikmesriikidel eraldi on erinevad kanalid suhtluseks, mida saab siis kohaldada tulemuste saavuta-, saavutamiseks, samal ajal mm, säilitades ka nende üksikisikute turvalisust. nüüd öö, küsimus kokkuleppe kohta Kuubaga, sellist kokkulepet ei ole tõesti, see on üks väheseid riike, kellega meil sellist kokkulepet ei ole praegusel hetkel põhinevad Kuubaga suhted äh, ühisel positsioonil, arutelu praegu käib, kas see ühispositsioon peaks alles jääma või peaks selle mingil hetkel asendama kokkuleppega. see arutelu on kestnud juba mõnda aega nõukogus liikmesriigid on selles küsimuses lõhenenud mitte päris pooleks, aga erimeelsused on olemas. ma arvan, et kõik on lõppeesmärgi suhtes ühel meelel, nimelt tuleb edendada inimõigusi ja demokraatiat Kuubal ning vaidlused äh, toimuvad pigem selle ümber, kuidas kõige paremini seda eesmärki saavutada. mõningad usuvad, et see ühispositsioon on kõige parem vahend selle eesmärgi saavutamiseks, teised jälle arvavad, et mingisugune kahepoolne kokkulepe sob-, millel oleks siis sobilik sisu, nagu kõikidel Euroopa Liidu lepingutel kolmandate riikidega, oleks kõige parem äh, instrument meie eesmärkide saavutamiseks. mis puudutab suhteid parlamendiga, siis paar päeva tagasi külastasime me Kesk-Ameerika delegatsiooni koosolekut äh, siinsamas saalis, kohal olid ka Kuuba esindajad ning mõlemad pooled olid ühel meelel, et parlamendid peaksid üksteisega suhtlema ning võimalik on ka see, et Euroopa Parlament võidakse mingisuguses mõttes kaasata ka kontaktidesse Euro-, Kuuba parlamendiga ning Kuuba suursaadik lubas selle sõnumi edastada ka Kuubale, Havannasse. nüüd ma siin mõtlen kõvasti, aga võib-olla oleks seeläbi võimalik edasi anda ka Sahharovi auhind nendele Kuuba inimestele, kes seda senini kätte pole saanud ja nüüd viimane küsimus, mis puudutas seda edusammude jätkumist, me usume, et praegune olukord Kuubal, kuigi see ei ole täiuslik, on kindlasti erinev sellest, mis ta oli paar aastat tagasi. siin võib vaielda, kas see vahe on suur või väike, aga tõsiasi on see, et suur hulk poliitvange on vabastatud, ükskõik mis tingimustel, aga nad vabastati ning see näitab, et mingi muutus on ikkagi toimunud. me õhutame Kuuba võime samamoodi edasi tegutsema, vabastama võimalikult palju poliitvange ning äh, nad peaksid ka tagama kõikide inimõiguste austamise kõikide Kuuba inimeste jaoks. suur tänu! Ah, ah, uh, suur tänu, esimees! tahtsin öelda, et ma jäin suhteliselt rahule selle vastuse, vastusega, mis ma sain kõrge esindaja büroolt. välja arvatud see osa, mis puudutas kontakte nii-öelda Kuuba parlamendiga seal ei ole parlamenti kui sellist, vaid seal on mingi kogu, mis määratakse ametisse kommunistliku režiimi poolt ja kui me tahame tegutseda väärikalt Euroopa Parlamendina, kodanike poolt valitud parlamendina, siis me ei saa luba endale mingisuguseid ametlikke kontakte selle koguga, mis tegelikult ei ole parlament, vaid see on diktaatori poolt ametisse nimetatud äh, inimeste kogum. nii et äh, me loomulikult äh, peame olema kontaktis äh, Kuuba ametivõimudega, nii nagu me mõnikord oleme sunnitud ka olema kontaktis äh, terroristidega või pidama läbirääkimisi näiteks pantvangivõtjatega, aga ärge öelge mulle, et me peame sõlmima kontakte parlamendiga, mis ei ole tegelikult parlament. ja teine märkus minu poolt lõpetuseks. tahaksin teile öelda et äh, mulle valmistab muret see, kui Kuuba küsimust hakatakse siin Euroopa Parlamendis käsitlema parempoolsete, vasakpoolsete küsimusena. ma jälgin olukorda Kuubal tähelepanelikult ja ma tean, et äh, Kuubal vangistatud inimesed esindavad äh, kõikvõimalikke ideoloogilisi nägemusi, seal on kristlasi, kommuniste, liberaale vangistatud. Nad on äh, väärikad inimesed, kellel ei ole poliitilisi vaateid ja nemad on samuti vangistatud siis. ühesõnaga kui me võitleme Kuuba nimel, siis me võitleme tõelise demokraatia nimel mul on palju kontakte Kuuba dissidentidega. ja jahmatav sealjuures on see, et need inimesed äh, usuvalt sügavalt Euroopa Liitu. Nad on veendunud, et Euroopa Liit on suurem Kuuba sõber kui Ameerika Ühendriigid nii et äh, need inimesed, sõltumata oma poliitilisest äh, taustast, kes on nüüd vangis, usuvad meie väärtuste liitu, nad usuvad, et äh, meie liit aitab kuubalastel saavutada seda vabadust, mida nad väärivad. aitäh! härra Salafranca, palun Gracias, señor presidente. Eh, como he tenido eh, oportunidad de decir en mi inter-... suur tänu, härra esimees. nagu ma juba varem ütlesin, usun ma kindlalt, et me peame säilitama piisava dialoogi Kuuba valitsuse ja ühiskonnaga. oluline on ka see, et Euroopa Liidu välisteenistus mõistaks, et igasugune edasiminek meie suhetes peab olema selline lahendus, kuhu on kaasatud ka Sah-, Saharovi auhinna üleandmise võimalus. Euroopa Liit ju on peamine inimõiguste kaitsja ning Euroopa Parlamenti kui institutsiooni peab kuulama. me oleme demokraatlikult valitud, me, meie peame vastavalt Lissaboni lepingule heaks kiitma assotsiatsioonilepingud me peame leidma auväärse lahenduse, mis läbi peab, äh, peab olema võimalik ka üle anda äh, auhindu. nagu juba öeldud, nüüd määratakse ametisse ka inimõiguste eri, eriesindaja ning me peame tagama, et austatakse seda väga alusõigust, ehk siis inimeste õigust lahkuda ja tagasi tulla oma kodumaale tänan. ühesõnaga, me peaksime tegema nimekirja nendest Saharovi auhinna laureaatidest, kellel ei ole olnud võimalik auhinda üle anda. ja kui nüüd rääkida nõukogust, siis ühisest seisukohast ei piisa lepingu sõlmimiseks, sest lepingu sõlmimiseks on vaja ka Euroopa Parlamendi heakskiitu. nii et äh, me peame otsustama, mida teha, kui äh, lähtutakse ainult äh, ühisest seisukohast, siis tegelikult äh, parlamentaarset kontrolli praktiliselt ei olegi ja muudkui viljeletakse igapäevapoliitikat ilma parlamendipoolse panuseta. nii et meil peaks sel teemal tulema üldine arutelu, et teha kindlaks, kas ka teistes valdkondades praktiseeritakse sellist äh, tegevust, mis õõnestab parlamendi pädevusi. aga nüüd päevakorrapunkti number neli juurde, mis puudutab arvamuste vahetust äh, olukorrale Liibüas äh, kohal on Aleksander Graf Lambsdorff, kes on Euroopa Liidu valimiste hindamismeeskonna äh, liige, varem ta tegeles ka valimiste vaatlemisega. ja juhtivaks institutsiooniks olid äh, ÜRO ametkonnad, seal oli tegemist äh, Liibüa valimiste projektiga, Abul Shagal Liibüa peaminister käis äh, ka mõnda aega tagasi meie komisjonis ja võib-olla nüüd äh, kolleeg äh, Graf Lambsdorff saab meile anda infot praeguse olukorra kohta, arvestades seda, et valimised on lükatud nüüd seitsmendale juulile logistilistel põhjustel. tänan ja inglise keeles. For colleagues to understand where the country stands right now et anda ülevaate kolleegidele sellest, mis Liibüas praegu toimub. pealinn Tripoli langes augustis kaks tuhat üksteist ja praegu on valimised ette nähtud seitsmendaks juuliks sel aastal, nii et veidi vähem kui aasta jääb siis Tripoli võimude languse ja uute valimiste vahele. ja kui me vaatame olukorda praegu, siis peame tunnistama seda, et hoolimata kõigist raskustest on siiski tehtud edusamme valimiste ettevalmistamisel. ei ole selliseid selles protsessis osalejaid, kes sooviksid seda protsessi täielikult diskrediteerida või kes ei sooviks, et need oleksid rahumeelsed, vastupidi, kõigil on huvi selle vastu, et valimised äh, toimuksid edukalt. härra esimees, te mainisite seda, et valimiste kuupäeva lükati edasi, see pidi olema üheksateistkümnendal juunil, kuid äh, tehniliste ning juriidiliste põhjuste tõttu lükati see edasi seitsmendale juulile ja nüüd on meil ka teatav kindlus selles osas, et see kuupäev jääb pidama. Ehm, mida see, mida need valimised tähendavad ehm, Need valimised peaksid asendama rahvusliku üleminekunõukogu e, üldvalimistel valitud parlamentaarse koguga, mida nimetatakse rahvuskongressiks, ehk siis on tegemist parlamendivalimistega ja see GNC, nii nagu seda nimetatakse lühendina, e, e, koostab uue konstitutsiooni nii et äh, Tripoli langu-, langemisest vähem kui aasta ähm, püütakse koostada see äh, konstitutsioon, äh, kuid ja tehakse kõik selleks, et tõepoolest see konstitutsioon ka valmiks. kolme koma viiest valijast ähm, kaks koma üheksa tegelikult registreerusid äh, ja see on äh, väga hea areng. Äh, kampaania sai alguse kaheksateistkümnendal juunil, see ei ole veel päris tipppunkti jõudnud. me teame kõik, kui raske on kampaaniat korraldada, kuid tegelikult siinkohal on tegemist poliitiliste parteidega, mis alles hakkasid tööle pärast Tripoli langemist neid organisatsioone ennem ei olnud üldse olemas Äh, diktatuuri tingimustes ja nad pidid äh, ka kõige põhilisemad struktuurid paika panema, leidma ruumid, äh, leidma personali ja nii edasi, pidid koostama kampaaniastrateegia, oma valimisplatvormi ja seetõttu pole üllatav, et kampaania ei ole oma kõrgpunkti veel jõudnud erakonnad, millega ma olen rääkinud, tegelikult on neid kokku äh, sada nelikümmend kaks, see on päris märkimisväärne hulk erakondi, kuid mõned neist on paljulubavamad oma valimisprognooside kaudu. ja platvormid on äh, päris sarnased nendel erakondadel valija otsuse määrab tegelikult ära mitte nii palju poliitiline filosoofia, äh, vaid pigem see, kus äh, seal äh, ida-lääne teljel see mm, erakond asetub, räägitakse, et Benghazil ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja siin on teatud lõhe Tripoli, Benghazi vahel milline oli selle erakonna inimeste käitumine revolutsiooni ajal ja nii edasi. kui usaldusväärne ja kui paljulubav on äh, selle erakonna eesseisus, nii et kõik need äh, teemad otsustavad väga palju ära, mitte nii palju poliitiline filosoofia kui näiteks äh, Euroopas. nii et seda peab kõike silmas pidama mis puudutab julgeolekuolukorda riigis, siis äh, olud on endiselt väga rasked, keskvalitsus äh, ei kontrolli äh, täielikult kogu Liibüa territooriumit, endiselt on probleeme mässulistega erinevates piirkondades, elanikud mõnedes piirkondades ei ole selle vastu, et mässulised äh, seal valitsevad, sest nad äh, põhijulgeoleku siiski äh, tagavad. kuid pikemas perspektiivis ja poliitilises kontekstis on keskse tähtsusega see, et keskvalitsus saaks selle võimu monopoli siiski kehtestada on koostatud äh, julgeolekunõukogu, kuid see on selline mõistatuslik äh, organisatsioon, äh, sellel peaks üldiselt olema sada kümme tuhat liiget, kuid tegelikult olen kuulnud, et kuuskümmend tuhat käib seal nii-öelda tööl ja väga raske on öelda, kui palju neid seal tegelikult on ja kui palju siis seda korrakaitsefunktsiooni ka täidavad ka äh, Äh, politseil, riiklikul politseil on endiselt, äh, nad on endiselt olemas, kuid see struktuur on väga nõrk ja ei suuda mm, relvastatud endistele mässulistele vastu seista. püütakse integreerida revolutsioonilisi võitlejaid. kuidas äh, ja kui palju see võimalik on, see, selle määrab ära majanduslik olukord, naftatulud, me teame, et Gaddafi režiimi ajal suurt osa rahvastikust äh, subsideeriti ja ja nüüd äh, see elujõulise majanduse ülesehitamine on äh, väga oluliseks küsimuseks, muidugi see naftatulu jääb endiselt alles ja väga suur osa elanikkonnast on seal alla kaheksateist aasta vanused, seetõttu mõistate, et töökohtade loomine, loomine ning äh, majandusperspektiivid on äh, olulise tähtsusega. et teised häirivad äh, protsessid enamik nendest partneritest, kellega me oleme rääkinud, ei leia, et seal erilisi rünnakuid äh, stabiilsusele e, valimiste ajal aset leiab, kuid äh, üheks hooallikaks on üks väike föderalistide äh, väga valjuhäälne liikumine, kes soovivad, et riik ähm, jaguneks kolmeks ähm, regiooniks, nii nagu Ottomani aegadel Ehm, kuid äh, praegu prognooside kohaselt need hääletamisel nad oleksid siiski äh, vähemuses, on ka salafistide demonstratsioonid, kes äh, samuti on pigem Ida-Liibüas ja Benghazis nad samuti ko-, ko-, korraldasid mõne, mõni päev tagasi meeleavalduse, kus julgeole-, julgeoleku olukord ei ole eriti hea, kuid ükski nendest äh, liikumistest ei ole nii suur, ähm, et nad äh, selle valimiste protsessi kuidagi suudaksid, ähm, seda suudaksid häirida. riigis ei ole olnud alates kuue, tuhande üheksasaja kuuekümne viiendast aastast valimisi, et nüüd asjad väga kiiresti arenevad ja lõpetuseks ütlesin kahte asja tegemist on äh, rahvastikuga, kes soovib äh, üleriigilisi edukaid valimisi, on Sahardas ning Benghazis juba kohalikud valimised aset leidnud, kuid äh, demokraatia äh, termin iseenesest on tundmatu inimestele, kui me räägime erakondadest äh, ja sellest, kuidas parlamentaarne demokraatia toimib, siis see on nende jaoks midagi täiesti uut, tegemist on protsessi algusfaasiga ja teiseks tahtsin välja tuua selle, tegemist on pigem kuluaaride tagu, taguse teemaga, ma olen äh, valimiste jälgimise missiooni esindaja, me leidsime, et julgeoleku põhjustel näiteks riigi lõunaossa pole võimalik äh, vaatlusmissiooni saata Liibüasse, tegemist on siis pigem hindamis- missiooniga kakskümmend üks eksperti. Tripolis on siis see põhimeeskond ja nad teevad midagi erinevat tavalistest äh, missioonidest, tavaliselt jälgimismissioonid on suuremad, kuid me proovime seda uut lähenemist, et anda Euroopa Liidule piisav äh, nähtavus äh, ja näidata ka meie partneritele, et me toetame neid äh, üleminekuprotsessis. härra esimees, need on siis need esialgsed äh, seisukohad minu poolt ja hea meelega vastan ka küsimustele. Like suur tänu, ma tahaksin tänada Aleksander Lambsdorfi väga põhjaliku teabe eest mis on täiesti kooskõlas ka minu enda arusaamaga praegusest olukorrast, see ei puuduta loomulikult äh, valimisi, sest sellest ma eriti palju ei tea, aga ma mõtlen seda üldisemat pilti. kõigepealt, tõsi on see, et kõik ju mõistavad, et need valimised on ääretult tähtsad selles mõttes, et nad või-, võimaldavad selle üksuse kokku kutsuda, kes siis määrab ka põhiseaduse, põhiseadusliku komisjoni tööle. mitte keegi, kellega ma oleksin rääkinud, ei ole huvitatud valimiste boikoteerimisest. kõik mõistavad, et see on kriitilise tähtsusega Liibüa tuleviku jaoks. samas kohtusin väikese grupi inimestega, keda mainis ka Aleksander, kes on väga valjuhäälselt kaitsmas föderalismi. Ahmed Al-Zanus, kellele me andsime eelmisel aastal Saharovi auhinna, on justkui nende juhtfiguur, ta on küll üsna vana juba, ning umbes kümne inimesega kohtudes Benghazis eelmisel aastal äh, mõistsin ma, et neil on tegelikult ka oma, omad plaanid. Benghazis inimesed, kaasa arvatud sellised inimesed, kes väga tungivalt nõuavad, et Benghazi saaks äh, ka äh, endale väärika positsiooni, mida tal Gaddafi ajal ei olnud Äh, siis kuigi ma selliste inimestega kohtusin, siis nad tegelikult ei peegelda Benghazi üldisi, üldist äh, mentaliteeti. Nad ise küll väidavad, et nad justkui võitlevad äh, mingisuguse islamismi vastu Liibüas, mis, nagu Aleksander ka juba ütles, on tegelikult täiesti olemas, on märke, et salafistid organiseeruvad Äh, saavad inspiratsiooni loomulikult ka Egiptusest, aga see ei ole nii mastaapne, et sellele peaks vastu, mingisugust vastuliikumist korraldama. isegi Benghazi inimesed minu arvates ei toeta sellist arvamust. ehk siis see küsimus äh, lõhest ida ja lääne vahel ei ole tegelikult tõsiseltvõetav räägiksin ka üldisest julgeolekuolukorrast, nagu Aleksandr juba ütles, siis olukord ei ole kaugeltki hea. sest nagu ta ütles, siis keskvalitsus ei kontrolli ter-, tervet ter-, territooriumi. aga keegi ei kontrolli tervet territooriumi, sest osa territooriumist, suur osa on tegelikult ju kõrb. peamistes keskustes on kõik rahulik aga on teatud äh, piirkonnad, kus, mida kontrollivad relvastatud rühmitused, kes ennem võitlesid vana režiimi poolt, nüüd aga iseenda eest. tuleb aga tunnistada, et meil ei ole siin tegemist mingi ülestõusuga, mis eksisteeris näiteks Iraagis või Afganistanis. Need on lihtsalt väikesed grupeeringud, eelmisel nädalal ma alles kuulsin, et sada inimest tapeti kahe hõimu vahelistes kokkupõrgetes, aga need on väga lokaliseeritud probleemid, hõimudevahelised võitlused, mis, mille juured on juba minevikus, sest Gaddafi juba tegelikult jagas ja valitses. sellega ma jõuan olulise aspekti juurde, mis läheb kaugemale valimistestki, Euroopa Liit saab tõesti panustada Liibüa panuse eh, tulevikku äh, just läbi selle, et ta aitaks kaasa rahvuslikule leppimisele, et lõpeks rivaliteet hõimude vahel, seda on hädasti tarvis. viimane kord, kui ma seal käisin, oli, oli minu jaoks väga muljetavaldav see, kui ma käisin äh, Tauarga ja Miserata inimeste äh, leppimist vaatamas see, nendevahelised konfliktid on väga kaua kestnud, aga nüüd on nende linn maatasa tehtud, need inimesed on põgenikelaagris üle terve Liibüa, külastasin ühte laagrit Tripoli läheduses, kus oli neid kaks tuhat ning need inimesed on kõik ohvrid Ähm, eriti selle kõige võikama kuriteo ohvrid, eh, ehk siis meeste ja naiste massiline see vägistamise ohvrid Misratas. aga just see õigluse, õiguse küsimus on ka valdkond, kus meie Euroopa Liidumaa saame, saame kõvasti kaasa aidata, see puudutab siis kohtusüsteemi reformi ja nii edasi samuti peab rahvusvaheline kriminaalkohus mõtlema, mida tegema peaks. lõpetuseks tahaksin öelda, et õnneks on meil nüüd ka seal suursaadik juba maikuust alates ning tema töö praegu meeldib mulle väga, aga meil on tarvis rohkem koordineeritust oma töös. kõigepealt on saadikul vaja piisavalt kohapealset personali, seda tal praegu veel ei ole ning samuti on vaja Brüsselis paremat koordineeritust välisteenistuse ja komist-, komisjoni vahel, me peame mobiliseerima ko-, komisjoni, et komisjon tööks seda, teeks seda tööd, mida ta oskab ja milleks tal on ka piisavalt raha. ja see koordineeritus peab laienema ka liikmesriikidele. ma võin huvitatud kolleegidele edasi anda oma viimase külaskäigu aruande ja seal ma ütlen üsna mõistast-, mõista-, mõistatuslikult nii. ma usun, et välisteenistus peaks tegelema liikmesriikide vahelise koordineerimisega, mis on väga oluline, sest sageli on liikmesriigid hakanud tegutsema nii, nagu vanasti. Prantsusmaa üritab, müü-, üritas müüa Gaddafile tuumaelektrijaama, Berlusconil oli immigratsioonikinnisidee, seega meil on tarvis omavahelist kokkulepet. hiljuti mulle öeldi, et Liibüa ametivõimud pöördusid meie poole ja ütlesid, et miks keskenduti eraldi just piiride turvalisusele Euroopa Liidu poolses abis? ning äh, te võiksite Euroopa Liidus tõesti üheskoos tegutseda, selle asemel et, et on äh, igal liikmesriigil oma ettepanekud selles valdkonnas. seega ma paluksin, et Lady Ashton ei oleks nii tagasihoidlik ning tõesti koordineeriks liikmesriikide vahelist tööd. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecer al eh, colega. Suur tänu, esimees ka mina tahaksin õnnitleda härra Lambsdorfi ja tänada meid äh, info eest, mida ta andis äh, valimiste protsessi kohta Liibüas. valimis äh, hindamismissioon, milles ta osaline on, võimaldab meil saada otseteavet äh, demokratiseeruva riigi kohta. üleminekunõukogu esimees äh, oli ka siin, äh, peaminister oli siin, nüüd me oleme kuulnud äh, lisainfot julgeolekuolukorra kohta ja ka raskuste kohta, millega riik on silmitsi. loomulikult on selge, et selliste nõrkade institutsioonidega on valimisprotsessi korraldamine väga keeruline, aga sellegipoolest tuleb seda teed minna kolleeg äh, Lambsdorff toonitas, et ÜRO mängib äh, valimisvaatluste osas äh, keskset rolli. aga ma tahaksin teada, et kas lisaks ÜRO-le on ka näiteks teised organisatsioonid aktiivsed nagu Araabia Liiga või Aafrika Liit? ja millist rolli mängivad valimiste protsessis äh, ajakirjandusväljaanded, meedia seal riigis ja kuidas äh, parteisid äh, rahastatakse, neid oli natukene alla saja viiekümne, kust nad saavad raha valimiskampaaniaks? tänan, esimees, ütleb härra Tänak. ma tänan ka kolleeg Lambsdorfi poolset äh, ülevaadet, meil käis küll siin ka asepeaminister, aga ja ma olen natukene skeptiline, eriti arvestades seda, kuidas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töötajad on nüüd äh, vangistatud. Äh, need, kes sinna lähevad, on tõesti väga julged, äh, nüüd Saif al-Gaddafi kohtuprotsess, šaria sissetoomine Need on kõik äh, murettekitavad küsimused ja nüüd äh, need klannid ja linnad ja hõimud äh, kõik üritavad oma vanu arveid klaarida. nüüd Pärsia lahe riikidest ja Katarist tulid mässu ajal sisse Liibüasse paljud relvad, need on jõudnud tuareegide kätesse, kes on nendega läinud Malisse, nii et kogu Saheli piirkond on ebastabiilne, mitte ainult Liibüa, see puudutab ka Alžeeriat ja teisi Põhja-Aafrika riike. ma olen äh, mures salafistide tugevuse pärast, äh, eriti arvestades seda, mis juhtus äh, Egiptuses ja ka seoses äh, berberitega on mul nüüd küsimus, et nad äh, võitlustes olid väga aktiivsed, aga nüüd nad on nagu kõrvale tõrjutud. ja mis puudutab äh, föderalismi, siis see tõesti kajastab suuri ajaloolisi lõhesid, mis seal riigis on eksisteerinud juba pikka aega, aga ka selle nad peavad loomulikult ise ära lahendama. ja veel üks küsimus. kas eksiilis elav kuninglik äh, perekond äh, mängib ka teatud rolli nüüd selles protsessis. ma kohtusin äh, kroonprintsessi Mohammed Al-Sanusiga Londonis ja ma tahaksin teada, kas nad annavad ka oma panuse, kas nad saavad seda anda, nii nagu näiteks seda teevad endised kuningliku perekonna liikmed Afganistanis ja tahaksin küsida ka nafta hinna tõusu mõjude kohta Liibüas, kas nad on nüüd äh, omada ka rahaliselt nii-öelda mäe peal või on neil vaja ka rahvusvahelist äh, finantsabi? suur tänu, lühike küsimus härra Lambsdorffile. paljudes äh, uutes äh, demokraatiates või äh, mõttekodades äh, on täheldatud äh, palju vastuolulisi aspekte. näiteks Egiptuses ja ma tahaksin teada, mida praegune valitsus ja poliitilised liikumised arvavad äh, mõttekodadest või teatud äh, sihtasutustest, mis töötavad demokraatia ja hariduse nimel, tänan. suur tänu, aga mul on küsimus, Aleksander, kas sa tead, kuidas valimiskampaaniat rahastatakse? me ju teame, et Katar ja Saudi Araabia rahastasid äh, saja miljoni euroga salafistide ja teiste valimiskampaaniat Egiptuses ja me teame, et äh, Katar ja Saudi Araabia soovivad rahastada teatud parteisid ja kas äh, sama strateegia võib rakenduda ka Liibüas, sul on sõna, palun. Äh, suur tänu nende küsimuste eest ja suur tänu suure huvi eest selle teema vastu. alustan nüüd teiste missioonide teemaga, mis puudutab ka mõttekodasid ja teisi vabaühendusi, mis on aktiivsed seal. meil on äh, Erise missioon ja muud missioonid mõned organisatsioonid on olnud kohal juba alates eelmise aasta septembrikuust, mis on vägagi märkimisväärne ja nad on teinud äh, koostööd äh, kohalike valimisvaatlusorganisatsioonidega, on aidanud ka poliitilisi parteisid. nüüd sellist äh, hindamismissiooni neil ei ole, sest nad teevad muud tööd, aga nad kaasavad kohalikke vaatlejaid tugevalt. Aafrika Liit ja Araabia liiga peaksid ka kohale ilmuma, ma oleksin tõesti pettunud, äh, kui nad seda ei teeks enne valimispäeva. ja loomulikult me teeme siis ka nende missioonidega tööd, nagu meil on pikka aega juba tavaks olnud ja jagame kogemusi, hindame olukorda ja kogume andmeid väga oluline mainida on seda, et äh, kõik äh, missioonid on väga piiratud, äh, meil on sada kuni sada viiskümmend inimest seal kohapeal katmas kogu riiki ja nüüd selle juurde, mida ütles Charles, ütles, et äh, sa oled äh, ettevaatlik tuleviku lootuste suhtes ja see, millest ma rääkisin, see puudutab äh, praegust olukorda ja ma andsin esialgse hinnangu selle kohta, kuidas valimisprotsess võiks kulgeda järgmistel nädalatel. tegemist on juriidiga, mis äh, nüüd rabeleb välja aastakümneid kestnud õudusunenäost, poliitilisest õudusunenäost. loomulikult tasub olla ettevaatlik, aga jah, ma olen pärit Saksamaa piirkonnast, kus me oleme tuntud äh, suurte optimistidena, nii et äh, nii ma lähenen asjale ka praegu. nüüd, äh, mis puudutab äh, kuninglikku perekonda, siis äh, Neid ei ole mainitud, mu vahendajad ei ole nendest rääkinud, ei ole infot äh, selle kohta, et nad tuleksid tagasi, osad inimesed võib-olla mõtlevad selle võimaluse peale, aga mulle tundub, et poliitilistes aruteludes see ei ole oluline faktor praegu. ja mis puudutab nafta hinda, siis on äh, alla üheksakümne dollari barreli eest tõesti ja isegi kui hind on seitsekümmend, kaheksakümmend, üheksakümmend äh, dollarit äh, barrelis, siis äh, Liibüa saab hakkama finantsiliselt. aga nad on huvitatud konstruktiivsest abist, mis austab Liibüa suveräänsust, mis austab seda, et on tegemist liibüalaste endi üleminekuga korralikuks poliitiliseks toimivaks riikiks. nii et ma arvan, et raha ei ole siin kõige olulisem küsimus. ja nüüd äh, vastuseks äh, parteide rahastamisele ja on teatavaid äh, kuulujutte rahastamise kohta, aga me ei saa veel midagi kinnitada, me oleme olnud kohal vähem kui kaks nädalat. aga me kindlasti jälgime kampaania rahastamise küsimust ja kõik poliitilised parteid Liibüas peavad esitama arved äh, auditi ähm, ametkonnale või institutsioonile pärast valimisi, vaatame, kuivõrd efektiivne ja tõhus äh, selline lähenemine on ja kui usaldamisväärne see on. aga praegusel ajahetkel ma ei oska ühtegi kuulujuttu siin üle kinnitada ja lõpetuseks nüüd äh, see, mida ütles äh, Charles äh, julgeoleku, šaria ja islamistide mõju kohta. tehkem üks asi selgeks. Liibüa on traditsiooniline ühiskond, see ei ole ekstreemne või ekstremistlik ühiskond. Liibüa on traditsiooniline ühiskond ja mitte keegi ei olnud äh, vastu äh, sellele, et äh, šaria oleks äh, seadusandluse aluseks. mõtlen siis neid inimesi, kellega ma rääkisin, aga see, kuidas seda tõlgendada ja kuidas see seadusandlus lõpuks välja kujundada, seal on palju valikuvõimalusi siiski. ja Charles, mis puudutab äh, Lõuna-Liibüa küsimust, jah, seal on olukord keeruline, relvad, äh, kontrolli puudumine, piir Maliga, kindlasti toob see endaga kaasa spetsiifilisi probleeme valimiste käigus ja see puudutab ka üldse Al-Qaeda mõju Magrebi piirkonnas, see puudutab Põhjamaalit. Äh, ja see on kindlasti teema, millest tuleb rääkida laiemas poliitilises kontekstis. ja nüüd lõpetuseks ka teemast, mida mainis äh, Charles. osad äh, elanikkonnarühmad äh, leidsid, et nad on kõrvale jäänud rahvuslikust üleminekukongressist, aga Liibüa on valinud nüüd endale valimissüsteemi, mis on väga keeruline. seal on ka kaasatud nii proportsionaalne kui ka majoritaarne süsteem, seal on parteinimekirjad ja individuaalsed kandidaadid. nii et osades ringkondades hääletavad inimesed äh, kaks korda ja Saksamaal on meil see süsteem olnud juba üle kuuekümne aasta ja tihtipeale inimesed ei saa aru, et ähm, milline nendest ristikestest, mis nad teevad, on olulisem. igal juhul me loodame, E, et see süsteem, mida rakendatakse ka ebaühtlaselt, osades piirkondades on ainult majoritaarne, teistes ainult proportsionaalne süsteem, aga see süsteem igal juhul tagab selle, et osad elanikkonnarühmad saavad garanteeritud kohad seal ähm, assamblees ja nõukogus, mida valitakse, sealhulgas ka berberid. nii et äh, loodetavasti siis valitav kogu on vastuvõetav kõigile. This financing question should be set up see rahastamise küsimus vajab läbivaatamist, sest nendel kahel riigil on üsna niisugune selline kõikehõlmav strateegia siin ja me peaksime sellest avalikult ka rääkima. Katari peaminister ütles, kuidas nemad toetavad rahu ja sõprust üle maailma, aga mul on selline tunne, et nad toetavad, et mitmed küsimused on senini olnud tabuks. Aleksander sul on vist öelda ka selle demokraatia rahastu kohta? jah, muude küsimuste all ütleksin, et põhikiri on nüüd vastu võetud, loomulikult esitan ma selle teile ka kirjalikult, aga eelmisel nädalal, nädalal, kui ma olin Lii-, Liibüas, võeti põhikiri vastu, meie komisjoni jaoks on kõige olulisem, et esindatus poliitiliselt nõukogus, rahastunõukogus oleks tagatud ka parlamendi jaoks. ma suutsin Euroopa Parlamendi saadikutele äh, seal nõukogus tagada üheksa kohta, see on üsna erakordne, ehk siis see ei ole, ehk siis see esindatus saab olema ka poliitiline ning demokraatia rahastu jaoks on see päris oluline. ning vahest Äh, esitage see küsimus ka esimeste konverentsil, ehk siis kuidas neid inimesi sinna nõukokku peaks määratama. suur tänu! ma räägin proua Jolie'ga, oma kaasesimehega siin, kes spetsialiseerub, on spetsialiseerunud demokraatia rahastule ja siis me räägime ka esimeste konverentsil, et ka, et kas kasutada Tehonti süsteemi üheksa koha jagamiseks fraktsioonide vahel. võib-olla on see kõige mõistlikum viis, kuidas seda teha, kas te olete sellega üldiselt nõus? proua Koomes. nõustun teie ettepanekuga. tahaksin rõhutada seda, nagu Aleksander juba ütles et rahvuskongressi roll septembrist äh, alates äh, sellest, kuidas ühendatakse erinevaid ühiskonnagruppe ja parteisid, näitab selgelt seda, mida saab ka Euroopa demokraatia rahastu teha. põhjus, Äh, miks meie praegu seal ei ole esindatud, tuleneb sellest, et meil ei ole praegu mehhanismi, millega me saaksime kiiresti reageerida. härra Tänak, suur tänu, härra esimees. selgituseks, te ütlesite, et üheksa kohta on. mina sain niimoodi aru, et kaks kohta määratakse ex officio TV ja Troi komisjoni esimeestele äh, kui see saab nii olema, siis kas see Tehonti süsteem kehtib kõigi üheksa koha kohta või järele jäänud seitsme kohta, kui see kehtib seitsme kohta, siis äh, meie fraktsioon ei saa sealt enam ühtegi kohta ja rohelised võib-olla saavad kaks. ma ei oska küll siin peast otse arvutada, aga ma nõuaksin siin, et kui me kasutame Tehonti, siis seda tuleb kasutada üheksa koha jaoks. kuigi kaks esimest on siin juba kohad endale saanud. Charles Need kaks daami peaksid olema piisavalt veenvaks argumendiks, aga ma ütlen siin otse välja, kõik üheksa kohta peaks langema Deonti alla. kui juba kaks esimest on oma kohad kätte saanud, siis me peame mingisuguse kompromissi leidma siin. seda ütlesime me vist eelmine kord ka töögrupi töörühma kohtumisel. ehk siis, kui mõned inimesed saavad ex officio endale kohad, siis nad, need kohad tulevad nende fraktsiooni arvelt. tehkem seda siis nii. järgmine komisjoni koosolek on homme juba, mainisin juba ka alguses seda, aga kui te soovite mitteametliku nõukogu aruannet, siis seda täna ei saa teha, sest täna on välisministrite nõukogu ning homme Taani välisminister tuleb kell üksteist hommikul meile, meid teavitama sellest, mis on toimunud. ilusat õhtut! minul on väga ilus õhtu. ma sain täna neljandat korda vanaisaks. minu jaoks on väga rõõmus päev